Euroopa Parlamenti toetama Poola valitsust läbirääkimistel Pakistaniga, et nad aitaksid vabastada selle Poola äh, kodaniku. aitäh. Äh, parandusettepanek üks, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud? ning ma panen parandatud ettepaneku tervikuna hääletusel, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. härra Fava soovib sõna, palun. aitäh, proua president. kui te lubate, siis ma tahaks nõukogu ja teisi fraktsioone äh,